ning vastu võetud tekstid on kättesaadavad. kas on kellelgi mingeid märkusi? kui ei ole, siis on protokoll sellega ka vastu võetud. president